kallid kolleegid, palun asuge kohtadele. proua Georgieva peaks äh, kolme minuti jooksul saabuma ja seetõttu alustame tänase koosolekuga. loodan, et vastuväiteid päevakorrale ei ole. ja tahaksin äh, teile öelda, et äh, järgnevatel minutitel äh, volinik Georgieva esitleb äh, meile mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamise äh, teemat ja siis annan sõna raportöörile, kaasraportööridele, mis puudutavad siis just seda vahearuannet püsivale raportöörile, kes tegeleb äh, investeeringute pangaga, Euroopa Investeeringute Pangaga ja variraportöörile, kes tegeleb ähm, mitmeaastase finantsraamistiku vahearuandega ja koordinaatoritele. arvestades seda, et äh, meie koosoleku algus on viibinud ja arvestades seda, et proua Georgieva päevakava on samuti väga tihe ja selleks, et asepresidendil oleks võimalik teie küsimustele, märkustele vastata, siis ma paneksin ette, et äh, need kolm minutit, mis on ette nähtud äh, sõnavõttudeks, et seda kitsendada, äh, piirata kahe minutiga, et Eh, proua Georgieva ei peaks lahkuma enne, kui ta saab teie märg-, küsimustele vastata. nii et kui see eh, teile vastuvõetav on, siis jääksime selle kahe minuti põhimõtte juurde ja loodan eh, teie mõistvusele. ja pean siis olema päris karm me praegu ootame põnevusega, mõne minuti pärast äh, see põnevus hajub. eile õhtul, kui rääkisime e-, kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarveprojektist, äh, siis ütlesin, et äh, praegu me endiselt tegeleme soovunelmatega ja täna hommikul me siis kuuleme lõpuks komisjoni asepresidenti ja neid ettepanekuid äh, mis temalt äh, tulevad. Äh, ta räägib meile mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamisest, äh, vajalikest vahenditest selleks, et see unistus teoks teha. nii et see soovunelm veel praegu venib mõne minuti võrra pikemaks, näen, et juba tema kaastöölised on näha ja siin on ta ka ise, proua Georgieva palun aplaus proua asepresident, tänan teid kogu südamest, et saite täna pärastlõunal siia tulla. me ootasime teid kannatamatusega ja ma arvan, et kõik meist, kes olid kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal siin, mäletavad seda, kui sai kokku pandud mitmeaastane finantsraamistik kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend, see oli ohvrite ajastu ja seda kahel tingimusel, esiteks, et kutsutakse kokku kõrgetasemeline töörühm, mis peaks visandama öö, oma vahendite visiooni peame veel ootama mõned nädalad enne, kui me saame rääkida uutest omavahendite tingimustest ja nüüd oleme jõudnud mitmeaastase finantsraamistiku vahearuandeni. loodan, et äh, meie, meie ootused saavad äh, täidendud, täidetud ja meie unistused palun, sõna on teil ja veel kord tänu teile, et saite täna siia tulla. aitäh, härra esimees. vabandan, et äh, hilinesin. meil oli pressikonverents äh, asepresident Kataineniga ja kõrge esindaja Mogheriniga ja oli küsimus minule, mille ma pidin, millele ma pidin vastama, enne kui sain siia tulla, nii et äh, veel kord vabandan äh, hilinemise pärast. ja kui te nüüd räägite oma äh, unistustele ja ootustele vastamisest, siis ma arvan, et te oleksite võinud selle lati ka veidi madalamale viia, et rääkida sellest, et muuta see unistus reaalsuseks, kuid äh, mul on hea meel, et äh, siiski ähm, see äh, latt on endiselt kõrgel ja me saame koos selle reaalsuseks muuta. me oleme viimastel kuudel teinud tõsiselt tööd vahearuande kallal ja tahaksin tunnustada siinkohal teie komisjoni ja paljusid teisi Euroopa Parlamendis, kes on välja tulnud omapoolsete soovituste ja ideedega ja ka ECOFIN-i ministrid sooviksin tänada, et nad andsid võimaluse seda teemat nendega arutada kaks korda ja tahaksin tänada ka kolleege komisjonis, kes on teinud äh, tõsist tööd selleks, et aidata koostada väga üksikasjalik, üksikasjalise ning õiglase vahearuande. see pakett äh, sisaldab kolme elementi, kõigepealt äh, selle teatise, äh, teatis selle vahe üle, aruande kohta, teiseks ettepanek mitmeaastase finantsraamistiku ülevaatamiseks ja kolmandaks äh, ettepanek ähm, reeglite lihtsustamiseks ähm, ja alusseadusaktide ähm, ülevaatamiseks ehk siis niinimetatud omnibus. ja tahaksin äh, välja tuua ka kõige olulisemad ettepanekud. esimene EFSI ettepanek kahe tuhande kahekümne teiseks aastaks äh, kahekordistada mahtu, see tähendab siis seda, et ähm, äh, selle perioodi lõpuks jõuda viiesaja äh, miljardini. teiseks ettepanek ähm, Euroopa Säästliku Arengu Fond ja kolmandaks võib-olla mahult küll väikene, kuid samal, samas väga põnev ettepanek ähm, äh, Wi-Fi for all, wifi kõigile, mis aitaks äh, inimestel äh, siis äh, wifi püsiühendusele ligi pääseda ja kui me vaatame selle ettepaneku raamistikku, siis ma arvan, et te olete sellega tuttavad, ma olen teiega juba mõtteid vahetanud sel teemal, me keskendume siin just selgetele tulemustele, me peame defineerima, kus ja kuidas me kulutusi teeme ja kuidas seda kõike hinnata ja kuidas me ka kommunikeerime kodanikega, et meie tegevus äh, oleks äh, arusaadav. me äh, oleme astumas samme kõigis nendes valdkondades, tahaksin teile meenutada, et kahekümne seitsmendal septembril leiab aset meie teine konverents, mis puudutab just eesmärkidele keskendumist, tulemustele keskendumist ja meil on kolm põhieesmärki, me peame äh, kõigepealt rahastama oma prioriteete. ja prioriteedid on väga selged, töökohad, majanduskasv ühelt poolt ja teiselt poolt äh, julgeolek, sisseränne ja välispiirid teisel pool teiseks äh, alustame sellega, millele teie aluse panite, veelgi enam suurendame selle eelarve paindlikkust ja kolmandaks äh, püüame bürokraatiat ja reegleid äh, vähendada, nende reeglite kärpimine, mis ei anna mingit lisaväärtust. ja kui me vaatame üldiselt seda finantspaketti, siis kokku on see mahus kaksteist koma kaheksa miljardit eurot ja vahe aruanne või läbivaatamine näeb ette kuus koma kolm miljardit äh, eurot, need on vahendid, mis praegu ei ole veel eraldatud äh, ja mis peaksid minema meie põhieesmärkide rahastamiseks, tehnilised kohandused äh, ühtekuuluvuspoliitikale neli koma kuus miljardit eurot ja lisakulutused rändele Äh, mis on juba praegu kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarve projektis üks koma kaheksa miljardit eurot. kui me äh, räägime ühe, üks koma kolmest miljardist eurost, mis on siis see uus osa teie jaoks, siis see jaguneb äh, kahe koma nelja miljardi vahel, mis läheb siis tööhõivele ja majanduskasvule ja ühe koma kolme ühe, kolme koma üheksa miljardi euro vahel, mis läheb rändeküsimuste rahastamisele meil on äh, väga selged eesmärgid, äh, me püüame praegu olemasolevaid äh, ja tulemuslikke programme edaspidigi toetada, ma tean, et ka parlament toetab Kosmet kakssada miljonit eurot, Horisont kaks tuhat kakskümmend nelisada miljonit eurot, ähm, CEF Transport nelisada miljonit eurot ja Erasmus pluss kakssada miljonit eurot. Need on äh, meie edukad projektid äh, ja meil on äh, selgeid andmeid selle kohta, et need on ka tulemuslikud, lisame noorte ähm, töötuse garantii projektile lisame ühe miljardi euro ja kolm Äh, riiki, kes saavad äh, tehnilise kohastus, kohandamise osas kõige enam vahendeid, need on Hispaania, Itaalia ja Kreeka, need on riigid, kus on ka kõige suuremad probleemid noorte tööpuudusega, nad saavad kasutada seda äh, Neid lisavahendeid just selleks, nad võivad seda muidugi kasutada ka rändeteemadega tegelemiseks. kui näiteks Itaaliast või Kreekast räägime, siis neil on väga tõsiseid probleeme just selles vallas teid tugevdada, et uuesti investeerida EFSisse ja oleme ka neid tagatisi viiekümnelt protsendilt kolmekümne viiele protsendile langetanud, parlament peaks sellega väga rahul olema ja ma kuulsin juba ka vastukoja, et me ütlesime teile juba varem, meie lihtsalt ei teadnud alguses, kuidas see tagatis hakkab äh, toimima ja seetõttu me võime mm, olla vähem konservatiivsed ähm, Wi-Fi for EU, viiskümmend miljonit eurot, äh, kui räägime rände teemast, äh, siin on kaks olulist alateemat, Ehm, Frontex ehm, Euroopa Liidu sisesed tegevused ja teiseks ehm, välistegevused, mis eh, siis tegelevad rände põhjustega, üks koma neli miljardit eurot, me näeme, et kakssada viiskümmend miljonit lähevad eh, välisinvesteeringute plaanile, rände eh, teemadele seitsesada viiskümmend miljonit eurot äh, ja ELM ja MFA kolmsada kaheksakümmend viis miljonit äh, eurot. mis nüüd äh, puudutab neid eraldi, siis me pea, püüame suunata raha uutesse ettevõtmistes ainult siis, kui me oleme kindlad, et nad lisaväärtust annavad teiseks me püüame äh, ka äh, suurendada paindlikkust, meil on vaja siin äh, ühehäälset nõusolekut nõukogus. me peame suurendama ka hädaolukordade ja kriisireservi. peaksime looma ja see on tegelikult ka parlamendi idee, millega me oleme päris põhjalikult tegelenud. me peaksime kasutama äh, selliseid assigneeringuid, millel ei ole praegu äh, veel ähm, otstarvet, et neid kasutada just ettenägemat-, ettenägematute olukordadega tegelemiseks ja meie arust on see kulutamata raha puhul äh, parim võimalus seda võimekust suurendada ja me sooviksime, et äh, ka välisteenistus oleks äh, konservatiivsem. Äh, siin on see kümneprotsendiline paindlikkus ette nähtud. ja kulukohustuste osas me ähm, loobume üldistest varudest, sellest nõudest, nendest piirangutest ja kui me nüüd ähm, räägime kulude prognoosist, eh, siis eh, kaks tuhat kuusteist, kaks tuhat seitseteist tegelikult me oleme prognoosist eh, allapoole jäänud. see tähendab seda, et siis tuleb need arved hiljem kinni maksta. Mm, Bulgaariast on mulle tihti helistatud, inimesed on mures kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarve pärast, see tähendab seda, et kas te nüüd saate vähem raha, ei, see tähendab lihtsalt seda, et te peate Äh, lihtsalt välja maksma äh, vähem äh, arveid. sel aastal me ei maksa välja nii palju arveid, kui me sooviksime seda teha ja kahjuks see olukord ei lahene ka edaspidi väga kiiresti. ja kui inimesed ei hakka tõsiselt selle teemaga tegelema, siis ähm, tuleb neil tegemist teha ära depreega nüüd äh, rääkides äh, maksete ülemmääradest, äh, need on ähm, siin puhul on oluline, et me peame siin lahendama selle ülemmäära teema erilis-, eriinstrumentide puhul ja peaksime ka üldiste varude puhul kasutama võimalikult suurt paindlikkust ja me räägime siin äh, päris äh, märkimisväärsetest äh, summadest eriinstrumentide puhul. see võib kõikuda kümne miljardi ümber. nii et tegemist ei ole mitte pisiasjaga ja kindlasti ei ole seda ka lihtne lahendada. tahtsin lihtsalt rääkida prognoosist äh, ja kui te vaatate meie prognoose, siis need peaksid jääma ülemmääradest äh, üle, ülespoole, sest muidu on meil tegemist väga tõsise probleemiga. me oleme tasaarveldanud juba ähm, makseid kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aastal, kuid kolmsada viiskümmend miljonit äh, eriinstrumentidele kahe tuhande neljateistkümnenda aasta otsusele põhinevalt, neid me ei tasaarvelda. see on lihtsalt see raha, mida me kasutame kõikide nende arvete puhul äh, või maksete puhul, mida me ette näeme ja nad on siis sellest ülempiirist ülempool, kui me seda teemat ennem äh, ei lahenda, kuid me peame seda teemat kindlasti tõsiselt võtma me püüame ka kulutamise reegleid lihtsustada, siin on tegemist äh, kahe teemaga, ühelt poolt äh, liht-, lihtsustatud Euroopa Liidu äh, reeglistik ja meil peaks olema ka selgemad reeglid auditeerimise osas teiste rahvusvaheliste organisatsioonide puhul me peaksime usaldama nende tööd, mitte tegema topelttööd ja samuti sooviksime lihtsustada kahtekümmet viite seadusandlikku akti. kolleegid ähm, võtsid eesmärgiks äh, äh, neljandiku võrra mm, õhema ähm, reeglistiku koostada finantsreeglite osas äh, töö on teotud ähm, vahearuande läbivaatamisega ja see on teotud äh, ka seadusandliku tööga edaspidi. me ei soovi siin näha mitte ainult lihtsamaid reegleid, vaid äh, sooviksime näha tõhusamat äh, instrumentide kombineerimist, sooviksime aruandlust, mis keskenduks tulemustele ja veel, mis on meie jaoks väga oluline, me sooviksime, et ka kodanikud oleks kaasatud. me sooviksime, et kodanikud saaksid öelda, mida Euroopa eelarve pea, Euroopa Liidu eelarve peaks tegema nende jaoks. näiteks on siin Wi-Fi for you. inimesed saavad ise otsustada, kus peavad need hotspotid olema, kas näiteks rongijaamas, raamatukogus või linna keskväljakul, nii et inimesed saaksid ähm, osaleda selles protsessis ja et nad saaksid ähm, selle eelarve saatust enam määrata ja peaksime kasutama seda lihtsat reeglit, mida läbipaistvam äh, eelarve, seda lihtsam ja läbipaistvam on ka aruandlus. nii et see peaks olema eelkõige suunatud inimestele, mitte niivõrd audiitoritele. kui nüüd räägime ajakavast, siis ma ei hakka võib-olla pikemalt peatuma sellel äh, slaidil, ma olen juba piisavalt kaua kõnelenud, me peame kiiresti tööd tegema, lõpetama selle aasta lõpuks või siis järgmise aasta alguses. aitäh! aitäh, proua asepresident! arvestades äh, ajalisi piiranguid, äh, te, kaua te saate meie juures olla? kõneleja mikrofon pole sisse lülitatud. sõidan tagasi Brüsselisse, nii et seetõttu ma võin siin olla nii kaua kui vaja, kuid sellised arutelud äh, hakkab mingil hetkel see tõhusus äh, vähenema mõttevahetustes. Bon alors Les interventions que j'avais cantonnées à deux minutes, je... Ähm, nüüd siis kõik need, keda ma soovisin piirata kahe minutiga, võivad siiski arvestada kolmega. kõigepealt kaks kaasraportööri. Isabel Toma alustuseks. Teil on sõna tere päevast, ka minu poolt tahaksin äh, kogu südamest tänada asepresidenti mitte ainult sellest, et äh, täna siin kohal olete ja esitlete meil seda ettevõtmist, vaid ka selle eest, et ähm, et võtsite arvesse äh, mitmetest meie, võtsite arvesse mitmeid meie ettepanekuid ja et olete täna välja toonud äh, tõelise ülevaadatud äh, äh, finantsraamistikuga, see võtab arvesse paindlikkust, näiteks selles osas, mis puudutab et ettenägematuid kulusid, seda reservi ja sinna on paindlikkuse osa suurenenud, see on igati tervitatav äh, ja võtab arvesse ka seda, mida meie välja pakkusime. samuti äh, hädaolukordade fondi äh, loomine on positiivne ja veel on positiivne teie ettepanekutes see, et on lisaeraldised ähm, Euroopa Liidu prioriteetidele, mida me samuti toetame. sellest hoolimata pean ma nüüd peatuma ka nendel aspektidel, mis on vähem positiivsed teie ettepanekud, ettepanekus. kuigi pean ütlema, et me saime selle dokumendi alles hiljuti ja vist ka äh, osaliselt äh, ebaseaduslikul viisil, nii et äh, meil ei ole võimalust olnud sellega üksikasjalikult tutvuda, kuid tahaksin mõned probleemid tõstatada. esiteks, me näeme siin kulutuste summad, kuid me ei näe, kust need summad tulevad nende uute kulutuste jaoks, nii et üldiselt on näha, et on ähm, kulukohustused äh, äh, siin näha, kuid me ei tea, kust äh, need summad tulevad, minu arust enamik ülemmääradest on juba saavutatud. nii et sooviksime teada, milline on nende kulutuste allikad. ja teiseks selles osas, mis puudutab meie arvutusi lisavajaduste osas, siis me tegelikult oleme endiselt veel väga kaugel sellest, mida teie välja pakute, näiteks noortegarantii osas te pakute välja ühe miljardi. meie oleme juba aastaid rääkinud miljardist aastas, mitte miljardist nelja aasta peale, mida teie välja pakute, nii et siin on täiesti teise mõõtkavaga tegemist teiseks on meil äh, probleeme äh, ka maksete ja kulukohustustega üldiselt. Äh, te räägite, et me peaksime kasutama neid kulukohastusi, kuid me endiselt peame ootama veel kaua, et näha, kuidas me saaksime juba praegu kasutada käesolevast aastast neid kulukohustusi ja siin on mitmeid meetmeid, mis on kodanikele arusaadavad. kui me räägime siin ühendusest väljas, väljapoole jäävatest äh, eraldistest, siis äh, on teatud äh, probleeme läbipaistvusega EFSi osas te olete kahekordistanud mahtu miks mitte, aga samas äh, noorte garantiid on vähendatud äh, võrreldes meie ootustega. kuid see olgu, on teine teema. ma rääkisin juba ka läbipaistvusest, äh, läbipaistvuse küsimusest, summadest, rääkisin sellest äh, et me ei tea, kust need äh, rahad tulevad, äh, nii et äh, see on tõmbi-, läbivaatamine, siin on palju uut, kuid see siiski puudutab kogu mitmeaastast finantsraamistikku, nii nagu ta vastu võeti kaks tuhat kolmteist, need ülemmäärad, mis siis kokku lepiti, neid ei ole kahtluse alla seatud, see on kahetsusväärne, nii et see on siis nüüd minu kokkuvõtlik analüüs olukorrast. ma arvan, et see näitab meile edasi, mis äh, suunas me edasi võiksime toetada. aitäh. Äh, nüüd see ülemmääradest üleminev äh, ja see, mis puudutab paindlikkuse reservi, see teema. härra Olbrit. suur tänu, esimees, suur tänu, proua volinik. ma arvan, et kui me räägime MFF-i läbivaatamist ja kui me loeme äh, finantsraamistiku puudustatud määrust, siis äh, siin räägitakse, et äh, see läbivaatamine ja muudatus peaks olema vastavalt vajadusele. ma igati toetan komisjoni otsustusest esitada see vahearuanne, kuna on asjakohane. seega me oleme olukorras, kus see läbivaatamine on hädavajalik. loomulikult seda muutmist ja läbivaatamist on kahte liiki esiteks üle vaadata varud ja kulutused, kuid seda antud mitte juhul, sest me tegelikult ressursse praegu läbi ei vaata, sest meil ei ole nõnda uut värsket raha. küsimus on selles, kuidas ümber struktureerida äh, finantsperspektiivi äh, eelarves, seega komisjoni ettepanek on selles, kuidas paremini ära kasutada olemasolevad vahendeid. kuid küsimus jääb lahtiseks mis jääb äh, kahe tuhande seitsmeteistkümnenda, kaheksateistkümnenda, üheksateistkümnenda, kahekümnenda aasta iga-aastase äh, eelarvega ja äh, maksete tasemega, ka see on oluline. loomulikult me tervitame seda läbivaatamist esiteks, aga kui me võrdleme seda ettepanekut olemasoleva määrusega, ja meie resolutsiooniga ja meie algatusraportiga ja teie ettepanekud, siis mõned elemendid puuduvad. kuid ma arvan, et see on analüüsi tulemus, näiteks meie ettepanek puudutas mitte ainult kohustustest vabastamist, vaid ka äh, teatud ülemääraseid varusid eelarve jaoks. me teame, et nõukogu reaktsioon oleks äh, hoopis äh, teistsugune nende kohustustest vabastamise osas Äh, ma tahan öelda, et me ei ole oma ettepanekut tagasi võtnud, see on endiselt jõus, võib-olla see tuleb esile hiljem, kuid see on küsimus, mida tasub arutada. me mõistame, et see on esimene samm komisjoni poolt, me võime ette äh, näha ka nõukogu reaktsiooni, nagu nõukogu te olete maininud seda kolm korduvalt eh, eh, eh, ei ole rahul ükskõik millise läbivaatamisega, kuid on oluline selgitada, kui me räägime tulemustele suunatud poliitikast ja tulemustel põhinevat eelarvest, siis me peame selle struktuuri üle vaatama, me peame ära kasutama kõik võimalikud vahendid, sest see MFF pandi paika aastaks kaks tuhat neliteist ja siis äh, Äh, võeti kasutusele teatud instrumendid, mida võis äh, mobiliseerida vajaduse tekkimisel ja nüüd on see vajadus tekkinud kolm aastat hiljem. ja ma arvan, et see on äh, komisjonipoolne riskantne samm suhetes nõukoguga, parlament toetab teid selles võitluses, kuid samas meie sõnum nõukogule, et see on esimest korda, sest paari kuu pärast me hakkame juba võitlust pidama järgmise äh, finantsperspektiivi üle ja mm, mitte praegu kehtiva üle. seega me igati tervitame komisjoni esimest ettepanekut. ma arvan, äh, me arutame seda ka nõukogus äh, äh, maksete küsimuses, põhiliselt praegu räägitakse kohustustest, kuid meie arutaksime ka maksete aspekti ja me tahaksime viisata sellele, et see on meie aruteludes oluline aspekt. ja viimaseks mis on oluline äh, kodunik, kodanike jaoks selles arutelus, millised on meie prioriteedid? sest äh, läbivaatamine ei tähenda mitte ainult rahaliste vahendite ülevaatamist, vaid ka prioriteetide ülevaatamist. me oleme jõudnud praegu vaheetappi, kas me peaksime oma prioriteete muutma või mitte, ka selle küsimuse peaks selles äh, läbivaatamise etapis esitama, sest kui meil on tekkinud uued prioriteedid, meil peaksid olema sellega rahalised vahendid ja meie komisjonis on äh, pikka aega äh, komisjonis töötanud kolleegid, kes mõistavad seda, et kui muutuvad prioriteedid, on vaja ka rahalisi vahendeid ja see peaks olema väga selge meiepoolne sõnum ma olen olnud äh, vägagi mõistev äh, kahe kaasraportööri äh, suhtes, kuid nüüdsest peale kolm minutit jääb piiriks igale sõnavõtule. nüüd progressiivt ei ole kohal, kas Rahvapartei koordinaator soovib sõna võtta? tere, kasutan võimalust rääkida portugali keelt. kõigepealt tahaksin tänada volinikku selle ettepaneku eest ning ka selle eest, et need ettepanekud võt-, äh, võtavad arvesse paljuski ka seda, mida parlament on ette pannud MM-, äh, MFF-i ülevaatamise puhul. seega, suur tänu! ma arvan, et äh, nõukogu võib rahul olla ning nad võivad sama ambitsioonikad olla kui parlament. sest me räägime siin ju kodanike probleemide lahendamisest ning vahenditest, mille on eraldanud liikmesriigid. ma ei mõista seda nõukogu masohhismi, et nad ei soovi omaenda probleeme lahendada. meie oleme ju välja pan-, pakkunud lahendused kodanike probleemidele. me räägime siin tööhõivest ja majanduskasvust. Need on prioriteedid meie kõigi jaoks. teadus, arendustegevus, noorte tagatis, Erasmus pluss on oluline lahendada tööhõive probleemi ju, eriti noorte puhul me ütlesime, et ühest miljardist ei piisa ning me lootsime, et nõukogu on meiega nõus. sest see probleem puudutab ju ka nõukogu. ma tervitan seda lihtsustamise eesmärki ning paindlikkust, tulemuspõhisust, tõhusust. oluline on, et elu rakendataks lõpuks see kaks tuhat kakskümmend strateegia. selleks peavad olema ka vahendid olemas. me räägime siin äh, väikesest osast alla ühest protsendist äh, kogusummast, äh, mida me soovime ju ikkagi ka ära kasutada, aga siin on üks probleem, mis tuleb veel lahendada, nimelt on oluline, et maksed Äh, lõpuks vastaks ka äh, kulukohustustele. nõukogu kinnitab küll kulukohustused, aga makseid nendele ei järgne. see õõnestab ka meie usaldusväärsust. me nõuame nõukogult, et nad oleks usaldusväärsed ning nad oleks sama ambitsioonikad kui parlament. Teie ettepanek loomulikult on väga tervitatav, seda soovime me mitmes valdkonnas rõhutada, aitäh. Prokardia Sabal, kes tegeleb ähm, EIB äh, teemaga raportöörina, palun kaks, kolm minutit. suur tänu, esimees. eelmised sõnavõtjad andsid hinnangu olukorrale, mida meile kirjeldati ja komisjoni ettepanekus on paar huvitavat punkti, võib-olla ma alustaksin positiivsetest meile mainiti parlamendi põhilist kolm palvet, lihtsustamine, meie tõelistele prioriteetidele suuremate eraldiste tegemine ja paindlikkus. Need on kolm suurt nõuet, mida parlament on esitanud ja mis on leidnud kajastuse ka komisjoni ettepanekus, kus samas oleks õiglane öelda, et äh, kuus koma kolm miljardit on üks protsent finantsraamistikust, kui me räägime kvantitatiivsetest suurustest. rääkides Euroopa Liidust ja tema eelarvest, siis me ei saa väita, et me suudame Euroopa Liidu kõiki probleeme selle rahaga lahendada, kuid samas meil on teatud pädevused ja on küsimus, kui suure töö me saame ära teha selle ühe protsendiga kuus koma kolm miljardit, kust see raha tuleb, äh, see ei ole mulle selge, kas me, me räägime varudest, kulukohustustest, paindlikkusest. tundub, et äh, selles lähenemises ei ole midagi uudset, see oleks nagu negatiivne selle ettepaneku puhul. Äh, kuigi on teatud edasiminekud, ettepanek on tehtud lubadused on täidetud nagu lubatud üks protsent sellest finantsraamistikust, kuid nende rahalist süsti pole ette nähtud, ei ole ka avalikku raha sellesse panustatud ja härra Fernandekis oli õigus, kui ta mainis meie liikmesriikide valitsuste massovistlikku suhtumisest, nad ei ole valmis oma riigi probleeme lahendama ja Euroopa Liit saaks abistada ja me saaksime abistada oma liikmesriikide valitsusi nende probleemide lahendamisel. ja veel üks viimane kõhklus, mida ma teiega jagaksin. finantsraamistik, kui me sellest räägime, siis üks mainitud tingimustest on omavahendid, meil on selleks moodustatud kõrgetasemeline töörühm, kes tegeleb omavahenditega ja on jõudnud lõpusirgele raporti koostamisega kuid ma ei näe nendest dokumentidest äh, omavahendite mõiste ma mainimist ja seetõttu mul on küsimus komisjonile, mida teie peate silmas selle küsimuse äh, käsitlemisel järgmistel kuudel? nüüd äh, sõna variraportööriga, kes esimesena sõna soovis äh,, härra Schultz. esimees, tänan, räägin lühidalt, esiteks ma tahaksin õnnitleda, eh, kuna selles ettepanekus on väga palju sellist, mida me saame heaks kiita ja eriti lihtsustamist ja suuremat paindlikkust, need on alati mulle südamelähedased teemad olnud küsimus ei ole mitte selles, kus, kuhu me oleme jõudnud, vaid küsimus on selles, mis suunas me edasi liigume ja see on oluline küsimus ja ma kiidan heaks seni saavutatud. kuid nagu ka mõned teised kolleegid mainisin äh,, mainisin äh,, saatan peitub üksikasjades ja ma tõstaksin esile ühe aspekti, mis kahtlemata on selline, äh, millele te saate ka põhjaliku vastuse anda. kolm aspekti eriti jäid mulle silma seoses EFSiga tuleb täheldada, et EFSI on olnud edukas, ma tunnistan seda, kuid arvestades neid ambitsioonikaid plaane tulevikuks, siis äh, me räägime aga nii-öelda rahaliste vahendite äh, äh, ringlusse võtmist, kas see tähendab lihtsalt olemasolevast eelarvest rahaliste vahendite ümberpaigutamist või nõnda öelda värske raha kaasamist ja loomulikult, kui me räägime noorte tagatise ja rände äh, äh, rahastu toetamist, siis ma tahaksin hoiatada et sageli need programmid käivitatakse heade kavatsustega, kuid tulemuste saavutamisel nagu, nagu noorte tööhõive algatuse puhul eh, on kulutused astronoomiliselt väga suured ja me ei tohiks unustada, et tegelikult noored vajavad kasvavat majandust, mis ise looks töökohti. Eh, seega ärge unustage ka seda aspekti silmas pidamast ja veel üks küsimus, meie kestvad kohustused, eriti äh, äh, ambitsioonikad kavad äh,. maksmata ma maksete arves, ärge unustage ka neid. aitäh, nüüd härra Depree uh,. Merci, president aitäh, härra esimees, kõigepealt vabandan, härra esimees, proua volinik, ma ei kuulnud kogu teie ettekannet. ma pidin ise täiskogul sõna võtma. kõigepealt tahaksin ühineda nende kolleegidega, kes õnnitlesid teid, et te äh, ei tegele siin ainult läbivaatamisega, vaid äh, siiski ka selle raamistiku ümberkujundamisega. Äh, tegemist on strateegilise tööga, millega on tegelenud ka meie kaks kaasraportööri. minu teada liikmesriigid ei taha praegu enam eriti lisavahendeid äh, eraldada praegustes tingimustes ja teiseks äh, me peame arvesse võtma kogu finantsraamistiku äh, selle muutmine siiski eeldab ühehäälsust nõukogus, kui ma ei eksi. teatud unistuste osas, mis meil võivad olla, ei ole võib-olla mõttekas unistada eelarve vallas, need ei ole just kõige meeldivamad Äh, unelmad. ja äh, räägiksin võib-olla ka siin võimalikest lihtsustusest, mida võiks veel sisse tuua. ja siin on tegemist just lihtsustusega, peaks äh, lihtsustama inimeste tööd, kes praegu on koormatud erinevate bürokraatlike reeglite all. me peaksime tagama selle, et äh, mõned ähm, meie kaasvõitlejad ei ähm, muudaks neid reegleid hoopiski keerulisemaks, me räägime sellest, et jah, peaks vahendeid paremini kasutama, pettusi peaks vältima, äh, kuid äh, me näeme, et tihtipeale need reeglid hoopis muutuvad äh, sellega keerulisemaks ja inimeste elu muutub sellega hoopiski ähm, raskemaks nii et kõikide fraktsioonide seisukohast ja ka kõige suuremate fraktsioonide seisukohast äh, peaksime me liikuma siiski lihtsustamise suunas, ma loodan, et see oli piisavalt selgelt välja öeldud. teiseks, äh, võib-olla see ei sobi nüüd äh, siia arutelusse, selline väike kõrvale õige, ma näen, et kuuendal leheküljel te olete puudutanud läbirääkimisi nõukogu ja parlamendiga ja minu tõlgenduses ma saan aru, et siin antakse teatud strateegilised juhtnöörid, esitatakse see kogu seda paketti üldiselt ka parlamendis ja püütakse vältida igasugune arutelu äh, komi-, komisjonides, eraldi komisjonides. ma arvan, äh, et äh, siiski on võimalik saada tasuta nõuandeid kõigist nendest komisjonidest. proua Merjalas. E- aitäh, kõigepealt tahaksin tänada volinik Georgievat ettepanekute eest, me endiselt analüüsime neid nõustun eriti raportööridega, omalt poolt äh, oleme rahul sellega, et soovitakse rohkem kaasata kodanikke näiteks äh, kogukonna tasemel, kes tegelikult meie majandust ju elavdavad, siis äh, ESI e fondid on olulised ning loomulikult on alati tervitatav paindlikkus nagu teised, äh, rõhutan minagi seda, et väga vähe on summad suurenenud, see kaks koma neli miljardit äh, töökohtade loomiseks ja majanduskasvuks on tõesti väga vähe. nagu ma juba mainisin, siis, mainitud, siis see äh, noorte tööhõive puhul soovime ühte miljardit aastas, see ju puudutab meie tulevikku, noored on aga meil siin juba olemas ning peame nendega kohe tegelema. veel üks mure te panete ette finantsinstrumentide tõhusamat kasutamist. loomulikult tähendab see Euroopa Investeerimispanga pädevuse äh, ülevaatamist, nemad peavad ju tegelema Euroopa Liidu programmide ja projektidega. aga haavatavamad äh, inimesed äh, ei pääse piisavalt hästi ligipankadele näiteks eelmiste programmide puhul ei jõudnud raha nendeni, kes seda vajavad. ning lõpetuseks veel see Brexiti mõju. milline saab see olema näiteks tulude, aga ka kulude poolt? eriti nendele piirkondadele ja riikidele nagu minu enda oma, mida see väga mõjutab. mina olen Iirimaalt ning te võite ette kujutada, kuidas see mõju kandub ka meieni, eriti piiriülese kaubanduse läbi äh, ning see mõjutab ka Euroopa Liitu üldisemalt, me ei saa enam samamoodi edasi tegutseda nagu varem ning kui Brexitit igal pool eelarvestamises arvesse ei võta, võeta, siis me öö, äh, kaotame. Merci, madame. La parole est maintenant. aitäh, nüüd härra Maragall, palun. Gracias una vez más, señor Georgie, por venir aquí. aitäh härra esimees, suur tänu, proua Georgieva, et tulite siia meie ette kõnelema, esitlema seda ülevaatamist. ma eile, eile juba uurisime äh, seda, mida te täna ette kandsite ning siis tekkis meil küsimus Äh, selle kohta, mida te siin ütle, ütlesite, ehk siis, et väikeses kirjas on natukene teistsugusem jutt äh, võrreldes sellega, mida te ütlesite. kui seda nüüd Olbrich Toomase juulikuise raportiga võrrelda, siis peame me leidma ikkagi rohkem ühist keelt kontseptsioonide ja eesmärkide suhtes mis puudutab seda ettepanekut, siis äh, seda on laiendatud, see on äh, äh, ülevaate eesmärk, aga mis puudutab, ettepanek, aga mis puudutab eesmärke, siis tegelikult me ju, meil on siin suured muutused ju, me muudame finantsraamistikku, samas aga summad ei suurene seda tuleb silmas pidada. siin on teatud summade ülekandmised. see on küll kõik oluline, aga me peame ju kõik tegelikult kõik, äh, ka äh, välja uurima, kuidas see summade ülekandmine hakkab äh, hiljem välja nägema. meil on siin ju erinevad programmid aga oluline on mõista, kust see raha peaks tulema, see ei ole selge. selge ei ole, kust me peaksime selle raha leidma nendeks uuteks eesmärkideks. siis veel üks väike asi. mul on üks ka kõhklus see puudutab sisserännet. meil on ju ma arvan, et meil on seda, ka seda, ka seda lähenemist vaja muuta, pidades silmas ka siseturgu, siis programmid mille, mida ootavad kõik liikmesriigid. esimees katkestab ja palub härra Maragaril lõpetada. kohe lõpetan, härra esimees. meil on vaja rohkem pingutada, eh, et me paneks paika tõelise Euroopa poliitika kriisi lahendamiseks. aitäh, härra Sanni. We'll take the floor for the EFTD, thanks. FTD esindaja võtab minu asemel sõna aitäh, volinik Georgieva, suur tänu ettekande eest. pärast Ühendkuningriigi referendumit tundub justkui, et ma vaatan mõneti seda asja väljastpoolt. mitmed asjad, mida te ütlete, on sellised, millega ma täiesti nõustun et on vaja vähendada bürokraatiat, lihtsustada struktuure, aga loomulikult, kui üritatakse struktuure lihtsustada, siis võetakse arvesse ka, äh, tuleb mängu ka poliitiline pool, mis omakorda muudab kogu süsteemi palju keerulisemaks. ma nõustun sellega teiega ja ütlesin juba paar aastat tagasi teile, et äh, kõik eelarved peavad olema tulemuspõhised võib-olla näiteks lähimuspõhimõtet peaks rohkem arvesse võtma. loomulikult, kes ei sooviks rohkem wifi't, aga ma ei näe mingit põhjust, miks liikmesriikide valitsused selliseid otsuseid ei võiks vastu võtta, miks nad ise sellega hakkama ei võiks saada, miks peaks tegelema sellega Euroopas? üks asi, mis on, mis puudutab äh, tegelikult kõike seda siin, äh, on, mida me ei tea, ehk siis mis kuupäeval Ühendkuningriik lahkub jah, võib-olla tõesti Ühendkuningriigi valitsus võiks olla tegutseda võimalikult kiiresti ja öelda võimalik ja käivitada artikkel viiekümne võimalikult kiiresti, et me teaksime Brexiti ajakava. teiseks sooviksin äh, seda, et te kinnitaksite, et ei sekkuta äh, tagasimaksetesse brittidele ennem Brexitit. ning kolmandaks tahaksin teada, mida arvab komisjon Euroopa Liidu rahade puudujäägist, kui Brexit leiab aset ennem MFF-i lõppu. sest mulle tundub, et kuna britid on netomaksjad e-, eelarvesse, siis äh, võib tekkida teatud maksete probleem Euroopa Liidus. ning veel üks, see öö, äh, ettenägematute öö, äh, arengute öö, jaoks ettevalmistumine, kas on mingisugused öö, kavad ka selleks juhuks paika pandud, kui Brexit toimub varem kui arvatud? kas on võt-, võetud arvesse kõiki võimalikke arenguid? aitäh! aitäh, härra Soltek, palun! Eh teda siin ei ole, vaatan, kes veel ei ole sõna saanud, härra Kolmel, palun! aitäh, härra esimees, kõigepealt tahaksin tänada asepresidenti ettekande eest, tahaksin ka, nagu kõik teisedki, tunnistada, et te mainisite mitmeid aspekte, mida ma toetan, sest nad on tõesti väga tähtsad. eriti sooviksin rõhutada seda, et et eelarve peab tõesti olema rohkem tulemustepõhine. see tähendab muuhulgas ka seda, äh, mida te küll ütlesite, aga meie kogemused liikmesriikides näitavad, et äh, seda on palju raskem saavutada, kui öelda. seega me peaksime definitsioonid paika panema, kriteeriumid, mis peavad võtma arvesse reaalsust. ehk siis, et me ei peaks, äh, et, et ei tekiks olukord, et formaalselt on kõik tingimused täidetud, aga reaalsuses tulemusi ei ole. üks näide me kõik teame, et me peame toetama investeeringuid, üldiselt vaadates on see täiesti õige, aga millised on jätkusuutlikud investeeringud? teoreetiliselt tõesti jah, on võimalik, et ehitatakse tuhat äh, ujubasseini, aga see ei ole jätkusuutlik, see ei loo jätkusuutlikult töökohti. seega me peame pingutama selle nimel, et panna paika täpselt see, mida me soovime siis ütlesite te ka, et vajame rohkem läbipaistvust. ka mina olen sellega täiesti nõus, aga mul on siin küsimus. kas tõesti suurendab läbipaistvust see, kui me esitame projektid nagu EFSI, kus parlament päris täpselt ei tea, mis selle rahaga juhtub. samuti peaks me eraldama rohkem raha näiteks Aafrikale. me peame raha eraldama rohkem oma eesmärkide täitmiseks seal. siin, siin on sageli öeldud, et loomulikult peame me tegelema äh, rändekriisi allikatega, aga me ei peaks lihtsalt äh, sum-, summasid selleks eraldama. rändekriisi jaoks on vaja ka selget kontseptsiooni meie peaksime siin Euroopa Liit, Liidus ütlema, millised peaks need lahendused olema. lahendus ei saa olla lihtsalt see, et me eraldame rohkem raha. meie muutume sellest äh, lihtsalt vaesemaks, aga teised rikkamaks ei saa. me peaksime seega ütlema, milline peaks olema Euroopa Liidu rändepoliitika. see peaks põhinema vabatahtlikkusel, me oleme ju näinud, et liikmesriigid muidu ei osale, see on ka õige, aga ka vabatahtlikult võib leppida kokku teatud reeglites, millega me saame tagada, et ränne toimub kontrollitult ning siis saame me aidata inimesi ka koha peal. see on minu arvates väga oluline ning lõpetuseks Brexiti mõjud. me peaksime vaatama ka numbreid, äh, millised on äh, selles mõttes Brexiti tagajärjed. nüüd aga härra Indrek Tarand Uh, you, uh, you, aitäh, härra esimees, aitäh, proua volinik, selle vapra ettekande eest. ma näen, et esimesel slaidil on endiselt kirjas äh, review murd äh, revision, parlament ehk siis peab äh, otsustama, kumb see saab olema. kui me soovime lõpuks tõeliseks parlamendiks muutuda, siis me muudame selle revision'iks aga see sõltub loomulikult suurtest fraktsioonidest. soovisin ka mainida, et tänane arutelu on mind mitmes mõttes positiivselt üllatanud. mitte ainult komisjoni poolt, vaid ma hindan väga äh, ka alternatiive für Deutschland inimeste kon-, konstruktiivset lähenemist, ka EFTD äh, äh, inimeste oma. selline on just äh, see õige parlamentaarne lähenemine minu arvates, kuulatakse ära erinevad arvamused. ent loomulikult suur tänu härra Depreele. Merci, alors la parole maintenant à ceux de nos aitäh nüüd äh, kolleegid, äh, kes soovivad äh, sõna võtta, nüüd on ajapiiranguks kaks minutit, härra Holmaier. Ähm, proua Holmaier, kõigepealt suur tänu selle esimese tutvustuse eest ja minu ähm, põhiline küsimus äh, liigub samas suunas nagu mõningate eelnevate kolleegide omad. kas ähm, teil on mingit teavet selle kohta, et liikmesriigid on äh, valmis äh, ka veidi oma positsioonidelt liikuma, kuna see äh, ühehäälsus äh, ei ole siin muidugi garanteeritud ja muidugi äh, ka Brexiti teema võib selle kõik blokeerida. Ühendkuningriik tahab lihtsalt endale paremaid tingimusi lahkumiseks saavutada. ja kolmandaks on küsimus minu jaoks, kui me nüüd vaatame neid jõupingutusi Euroopa poolt, näiteks räägime humanitaarabist, arenguabist koha peal ja see peaks olema ju võtmeküsimuseks selleks, et me saaksime rändevoogusid vähendada tulevikus, et inimesed ei peaks minema ohtlikule teekonnale Euroopa poole, et me saaksime neid seal aidata, kas on mingisugust võimalust liikmesriikidel niimoodi koostööd teha, et arenguabi raha Eh, si-, seotaks riikide poolt Euroopa Liidu omaga niimoodi, et oleks võimalik ter-, eh, tervete regioonide stabiliseerimine, et eh, põgenikelaagrites inimesed inimestele ei suurendata lihtsalt toiduportsjoneid, sest tegelikult praegu meie tegevus Iraagis on täiesti allapoole igasugust arvetust ja Äh, ka mis toimub Egiptuses, sinnapoole me üldse praegu ei vaata, Egiptuses samal ajal on äh, meil tegemist viie miljoni põgenikuga ja me oleme nendest äh, põgenikeliikritest ju ometi ka rääkinud ja mm, kohe lõpetan, minu arust on küsimuseks see, et kas meil on üldse olemas selline tahe, et me tahaksime nende asjadega põhjalikult tegeleda? aitäh, härra Manka, palun. E, suur tänu, esimees, suur tänu, volinik, suur tänu selle optimistliku ja positiivse selgituse eest, ma arvan, et on igati positiivne, et me suudame seda positiivset sõnumit edastada ka oma koduriikidesse, siis see on suuremaks abiks kui EFSI Euroopa taaskäivitamisel Te tutvustasite meile ja palusite äh, parlamendi, et kui me tahame majanduskasvu ja töökohti luua, me peame Euroopa Liidule andma uue stiimuli. kas selle stiimuli loob EFSI või saab selleks stiimuliks ühtekuuluvus uue lisandväärtusega ja lihtsustatud reeglistik on sellel teil abiks, kui me räägime praegu rahastest vahenditest ja sellest, et intressimäärad on praegu madalad, võib-olla on sellest abi Euroopa käivitamisel, pankade rahadest ei piisa. me rääkisime ka noorte tööhõive algatuse rahastamisest. Te ise ütlesite et varem te suhtusite sellesse konservatiivsemalt ja nüüd te näete, et see projekt on tegelikult positiivne ja on saavutatud ka tulemusi. on oluline, et äh, ideed saavad tegelikkuseks, see on põhiline sõnum. minu koduriigis Slovakkias on äh, noorte tööhõive algatuse edumäär olnud kaheksakümmend kuus protsenti, kaheksakümmend kuus protsenti noortest säilitas töökoha ka pärast seda, kui sellest rahastust äh, finantseerimine lõpetati. see on hea, me andsime hinnangu sellele projektile juba varem detsembris, meil toimus kolme koht-, kolmepoolne kohtumine ja me ei pidanud kaotama tervet aastat. me saime selle läbi viia juba aastal kaks tuhat kuusteist ja igasugune idee tuleb äh, Äh, rakendada teatud aja jooksul. aitäh, Paul Rüübik, palun. Äh, aitäh, minagi sooviksin teid selle ettekande eest ähm, tänada, me kõik näeme, et äh, surve Euroopa Liidu eelarvele on üha suurem ja seetõttu on küsimus ka meie vastutuses ja me peaksime kaaluma, kas ähm, me seda vastutust saaksime suunata just nendesse valdkondadesse, kus meil on ka sõnaõigust, teatud küsimused on lihtsalt riikide pädevuses ja ei saa olla meie prioriteedid. kuidas me saaksime seda eelarvet niimoodi kuju-, kujundada, et need valdkonnad, mis tõepoolest Euroopa Liidu pädevuses on, et nad saaksid lisavahendeid ja kuidas need valdkonnad, mis ei ole Euroopa Liidu pädevuses, kuidas me saaksime kaasfinantseerimisega või kuidagi ühisrahastamisega seda, ähm, sellega tegeleda, nii et kuidas oleks võimalik neid vahendeid tõhusamalt ära kasutada? Monsieur Muresan Thank you very much, uh, Chairman. I also think that härra Murešal, suur tänu, esimees. ka mina leian, et rõhutatakse paindlikkust ja ma tahaksin tõstatada kolm lühiaspekti. kui me räägime kriisiabireservist, kas te võiksite meile tutvustada, milline on selle hädaabireservi eesmärk ja milliseid tegevusi äh, rahastatakse, millal see mobiliseeritakse, millal tekib kriis ma leian, et äh, kriisipoolne lähenemine on küll õige, kuid kui suurt mahtu te peate silmas? teiseks, noorte tööhõive algatus, nagu juba varem mainiti äh, härra Toma poolt parlamendi raportis, me palusime tööhõive algatuse rahastamistaset üks koma viie miljardil, mis võrdub Äh, selle tasemega, mis oli ette nähtud MFF-i alguses. nüüd teete ettepanekud viis miljonit ja härra Juncker täna hommikuses kõnes olukorras liidus mainis, et noorte tööhõive algatus on hästi toiminud, üheksa miljonit noort on leidnud töö. ja milliste faktide põhjal te tegite ettepaneku lisada üks miljon MFF-i lõpuetapis? ja äh, kas on komisjon läbi viinud ka selle tööhõive algatuse äh, mõjuhinnangut, kas te saaksite meiega jagada tulemusi ja viimasega, Horisont kaks tuhat kakskümmend Euroopa ühendamise rahastuse suurendamine on hea, ma toetan seda, kuid loomulikult välja pakutud Eh, summad eh, on madalamad kui need kärped, mida tehti siis, kui EFSI kasutusele võeti, võeti. millised on teie seisukohad eh, nende kärbete likvideerimiseks? aitäh, härra Vegasku, palun. aitäh ma viitan sellele teatisele, sest te mainisite, et on paremini vaja kommunikeerida ka Euroopa Liidu eelarvet ja sellega seoses tahaksin küsida ühte asja. esiteks, nagu te ütlesite, on käesoleval nädalal avaldatud mitmeid artikleid selle kohta, et väga palju ühtekuuluvuspoliitika rahalisi vahendeid suunatakse ümber rändepoliitika rahastamiseks. mõnedes artiklis on kirjas et, et kakskümmend viis protsenti ühtekuuluvusfondist vähendatakse äh, miks komisjon ei ole sellest teatanud? ja mida te selle kohta ütlete? üks artikkel ütles, et raha võetakse ära Rumeenialt ja Bulgaarialt, kuid äh, ka seda tuleks kommunikeerida. ka teine küsimus puudutab kommunikatsiooni. Euroopa strateegiliste investeeringute fond, me soovime selle suurust kahekordistada, see on hea, aga kas ka inimesed seda toetavad? kas inimesed tõesti mõistavad, kuidas see rahastu töötab? Äh, kas on ka mingeid tulemusi saavutatud, meil on vaja maksumaksjate toetust, et see fond ka edaspidi toimiks. Äh, see on jällegi nii kommunikatsiooniga seotud küsimus, me räägime kõikidest nendest kavadest, kuid samal ajal nõukogu äh, vähendab osamakseid Euroopa eelarvesse, kas need eesmärgid on omavahel kooskõlas ja mitte vähem oluline ei ole see, et te mainisite seda programmi Wi-Fi for you, Wi-Fi kõigile, ka härra Juncker, president Juncker mainis seda, see on hea, see on seotud meie eh, digialaste algatustega. Eh, eh, võib-olla see tähendab natukene vanane tehnoloogia kasutamist, võtmist kõikjal Euroopas, see on minu kui asjatundja arvamus, kas need viiskümmend miljonit eurot, mis te mainisite, on piisav selleks, et tagada üle-euroopaliselt wifi ühendus? aitäh. härra Donato, palun. aitäh, härra esimees, lugupeetud volinik, ütleksin äh, härra Debrele, et jah, tõepoolest äh, see unistus või unenägu, äh, ilus unenägu sellest eelarvest on täiesti olemas, ma ise olen seda unenägu pidevalt näinud selle teemaga tegeledes ja meil on tõepoolest vaja oma vahendeid, mis aitaksid meil kiiresti tegutseda, kui me ei saa siin mingeid äh, muutusi teha, siis me lihtsalt pöördume tagasi teatud rahastusvahendite juurde, mis ei too mitte midagi head kaasa. nii et Junckeri plaan, see on küll hea mõte, kuid seda peab ka kuidagi finantseerima ja era rahastust ei saa Euroopa Liit garanteerida ja see valmistab mulle muret, äh, eriti kui me praegu tegime tööd Aafrika fondi äh, kallal. Äh, võin teile öelda, et kui ma ise käisin visiidil Aafrikas, siis Äh, käisin seal äh, vägagi modernsetes äh, tootmisrajatistes ja probleemiks on see, et meid ei ole seal Aafrikas esindatud, hoopis hiinlased on sinna jõudnud ja me peame seda arvesse võtma tegemist on ju meie jaoks niivõrd olulise kontinendiga, Euroopa peaks olema palju enam kohal Aafrikas, mitte ainult erainvesteeringutega, vaid ka tõelise arenguabiga Aafrikale, nii et seda on alati väga oluline meeles pidada ja kui me seda teeme, siis äh, see kindlasti teeb au äh, kõigile Euroopa Liidu institutsioonidele, nii komisjonile kui parlamendile. nii et see on väikeste sammude poliitika ja mul on hea meel, et äh, asepresident on selle tee ette võtnud, me peaksime minema veelgi kaugemale ja peaksime ka teistele väljakutsetele Ehm, teiste väljakutsete kõrgusele tõusma. kas te teate, mis eristab äh, Hiinat paljudest äh, Euroopa Liidu liikmesriikidest? meil on olemas, seal on olemas äh, riigifondid ja meil on olemas riigivõlad Euroopas. härra Žužovski. I will speak uh, Czech, it will be better. aitäh räägin tšehhi keeles. asepresident, mäletan teie kuulamist, see oli suurepärane, see oli üks parimaid kuulamisi, kus ma olen osalenud. ning kõikide ajakirjanike ütles, ütlesite te ühte väga olulist asja, mis oli minu jaoks väga huvitav. Te ütlesite, et te kavatsete leida oma vahendid rahastamise jaoks. seda ma võtsin väga tõsiselt, seetõttu toetasin alati teid ning toetan ka tulevikus. kui kaugel te oma vahendite leidmisega olete? kui kaugele selle dialoogi, dialoogiga on jõutud? Euroopa olukord on erinev, kui see minevikus oli. samas te minevikus juba lubasite seda, loodetavasti järgmise paari aasta jooksul jõuame veel kaugemale ja ma tahtsin rääkida noorte tööhõive algatusest. Äh, ja ilmselgelt ma loodan, et noored inimesed saavad äh, ka öö, äh, edukad olla. minu isa suri, kui ma olin kaheksateist, aga ma olen, suutsin luua kolm väga edukat ettevõtet. siin tõstatati ka Bresti teema, aga kas ei ole ebaõiglane see, et britid maksavad sada nelikümmend neli naela äh, inimese kohta, äh, britid maksavad ainult kuuskümmend neli naela inimese kohta. kas pärast Brexiti, Brexitit me ei peaks seda proportsionaalselt muutma? suur tänu, kui te vastate mu väga provokatiivsele küsimusele. aitäh Ähm, Brexit ju tahabki äh, Norra äh, mudelit järgida. proua Vala. Äh, aitäh, härra esimees, aitäh, proua volinik, selle ettekande eest, mis oli väga hea väga, väga sisutihe. mul on kaks küsimust. esiteks Euroopa strateegiliste in-, in-, investeeringute fond. see on väga oluline, eriti äh, äh, siin, siin on aga paljusid proble-, probleeme, näiteks nad ei ole väga sihtotstarbelised ning samuti ei, ei jõua investeeringud sinna, kus, regioonidesse, kus on suur tööpuudus. teine küsimus, millal suurendatakse või pikendatakse EFSA äh, tegevust? meil on vaja selle struktuur üle vaadata, tuleb arvesse võtta ka regionaalpoliitikat, võib-olla tuleb eraldi protsent äh, Äh, ette näete näiteks kliimamuutuse või sotsiaalsetesse investeeringutesse? teine küsimus puudutab äh, soopõhist eelarvestamist. Äh, te olete üldiselt tegelenud ka soolise mainstream inguga, kõik komisjoni osakonnad võtavad seda arvesse. ma mõistan, et järgmises, et MFF-i kohta on tehtud ka uuringuid, kuidas Euroopa Liidu eelarve on aidanud kaasa meeste ja naiste võrdõiguslikkusele, milliseid soopõhise eelarvestamise meetmeid te olete ette näinud, aitäh! härra Novakov, palun! aitäh, härra esimees, ma räägin äh, edasi äh, sellest äh, finantsunistusest ja mõningatest unistustest, mis võivad ka teoks saada. kui vaatame projekte Horisont kaks, kaks tuhat kakskümmend, Erasmus pluss, need saavad üha suurema tähelepanu komisjoni poolt ja see on väga õige, sest noortele, noorteni on muidu väga raske äh, Äh, jõuda. me räägime küll äh, palju sellest, kuivõrd me innovatsiooni toetame, kuid äh, tegelikult toetame ainult kaheksat protsenti projektidest, mis Horisont kahe tuhande kahekümne raames esitatakse ja samuti Erasmus plussi puhul ei ole siiani see ähm, ulatus olnud nii suur, kui ta võiks olla ma tean, et me oleme praegu kriisiolukorras, äh, äh, kuid ma arvan, et see kriis möödub, äh, võib-olla mitte järgmiseks nädalaks, kuid kindlasti see möödub. ja muidugi ei ole meil siin väga palju võimalusi ja, ja kui me ei kasuta neid väheseid võimalusi, siis võib meid varsti tabada järgmine kriis ja nüüd puudutab, tahaksin küsida ka mm, maksmata arvete kohta kuidas äh, vähendada makseid, kui me räägime ühtekuuluvuspoliitikast äh, kakskümmend äh, kolm koma üheksa protsenti ja rände osas suurenemine kakskümmend neli protsenti, kas see mõjutab kuidagi ka maksmaid, maksmata arveid? kui me nendega ei tegele, siis see järjekord aina pikeneb Monsieur Salvada. härra Salvada. Yes, thank you, chair and. aitäh, aitäh, proua asepresident, tahtsin lühidalt äh, ka äh, sõna sekka öelda. mõned märkused. esiteks me kõik teame, et peame reaalsust arvesse võtma ja reaalsus praegu on selline, et äh, praegu olemasolev, olev finantsraamistik on äh, parim, mida me suudame. ma arvan, et me kõik siin sooviksime hoopis midagi paremat, midagi enamat, kuid äh, siiski peab ütlema, et mitte praegu ei ole see võimalik ja see, mida me praegu saime kuulda, see on isegi enam, kui ma oskasin äh, loota. nii et äh, see äh, saab tõepoolest olema ähm, tõeline ülevaatamine, läbivaatamine. aeg on aga lõpule jõudmas. liikmesriikide pealinnad otsustavad lõppude lõpuks, äh, milline on Euroopa Liidu tulevik. ja meie teeme kõik endast sõltuva siin äh, komisjonis igapäevaselt, me püüame selgitustööd teha, räägime seda, mis on vajalik, äh, kuid samas püüame ka enda, enda peale vastutuse võtta ja teha seda, mida meie suudame. kuid olukord pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat, praegu nüüd oleme juba peaaegu jõudnud aastasse kaks tuhat seitseteist ja kui me enda vastu ausad oleme, siis kahe tuhande kahekümnenda aasta järgne periood saab olla otsustav kogu Euroopa Liidu tuleviku seisukohast. meil on vaja siin tõelist revolutsiooni eelarve valdkonnas ja selle otsustab äh, ära, otsustavad ära liikmesriigid ja loodame, et täna on meil võimalik jälle edastada seda sõnumit neile, mina loodan, arvan, et me peaksime siiski kokku hoidma selles küsimuses. aitäh! kõneleja mikrofon pole sisse lülitatud. keegi äh, rohkem sõna ei soovi, siis äh, ma omalt poolt äh, tahaksin tervitada seda Äh, ettepanekut äh, ja seda, kuivõrd arukas see on. see ülemmäärad minu arusaamise järgi ei muutu, olid teatud varud, mida ei kasutatud ära ja see, te soovitate kogu seda eelarvestamise praktikat muuta, tuues sisse enam paindlikkust ning äh, ning äh, olete püüdnud äh, siin koordineerida tegevust nõukogu ja äh, parlamendi vahel, et paindlikkuse instrument võiks olla lisaks ülemmäärale. ja me loodame siis, et meie suudame samuti teie ootustele vastata ja saame siis äh, Äh, lähtuda sellest, et nii maksete kui kulukohustuste osas me räägime juba äh, ülempiiride äh, ülesest tasandist. praegu ei ole Euroopa Liidul kõige parem maine ja me teame, et paljud keelduvad taotlemast Euroopa Liidu toetust, sest see on liialt keerukas. komisjoni teenistused tahavad nüüd seda olukorda muuta. kui meil ei ole mingisugust äh, usaldust, äh, siis äh, ei ole võimalik neid ettevõtmisi ka läbi viia, et see kontroll peab siiski aset leidma hiljem, mitte varem. ma saan aru, et kulukohustuste suurus ei ole veel päris paika pandud, see on praegu, praeguses staadiumis ka liialt keerukas, kuid äh, kui me räägime näiteks ühtekuuluvusfondi äh, eraldistest siis, äh, siis sajaprotsendiliselt tegelikult kulutusi ei äh, kaeta. me ei tohiks siit nõuda seda, et inimesed võlgadesse satuvad kaheksakümmend protsenti sellest eelarvest on siis siiski ju liikmesriikide kätes. kas äh, on võimalik enam kasutada Horisont kakskümmend, kaks tuhat kakskümmend vahendeid selleks, et äh, seda süsteemi veidi paindlikumaks muuta. ja siis äh, kohustustest vabastamise osakaal kindlasti äh, väheneb ja see võimaldab meil võib-olla rääkida ka tuleviku kulutustest enam ilma et ri-, riigid peaksid äh, võlgadesse sattuma. nii et äh, see unelm äh, nüüd pikeneb, kuid muidugi kõik on üksikasjades, nii et praegu ei ole veel õige aeg rõõmustada. nii et peame jälgima ka, millised on selle ettepaneku üksikasjal, üksikasjad ja neid väga põhjalikult kaaluma, aga nüüd proua volinik, annan võimaluse teile vastata. suur tänu teie kommentaaride, küsimuste ja üldise suhtumise eest millega te püüate tagada seda, et äh, me vaatame kaugele, kuid ei kaugele tegelikkusest. ma vabandan, et ma ei alustanud päris algusest ja ei öelnud kahte lihtsat asja. kõigepealt äh, kinnipidamine ülemmääradest ja meie ettepanek äh, MFF-i läbivaatamise kohta on tehtud nende ülemäärade raamistikku arvestades ja kuigi see ei tähenda, et me sooviksime saavutada enamat nende erivahendite abil, oleks pidanud leidma lahenduse juba ammu taga. kust siis rahalised vahendid tulevad? laias laastus nendest äh, rubriikides kaks ja viis, kus ei ole sihtotstarbelisi varusid veel äh, kasutatud. see on laias laastus põhiline allikas, kas tegemist on nii-öelda värske rahaga või mitte. päris kindlasti see on MFF-i poolt paika pandud kulukohustuste raamides kuid tegemist on äh, rahaga, mis programmi silmas pidades on lisaressurss. siinjuures tahaksin aga rõhutada seda tõelist lisandatavuse põhimõtet, mis on niimoodi kahe mõõtmega, kui nõukogu nõustub äh, kohustustest vabastatud vahendite arvel hädaabireservi loomisest ja see on midagi siis, mis lisandub ja äh, varasemas eelarvestusprotsessis me sellele ei lootnud. teiseks, kui me soovime kahekordistada äh, Baltikuse instrumenti hädaabireservi äh,, mis tähendab seitsesada viiskümmend miljonit, eh, mida muidu poleks olnud kasutada. oluline maksetegur, mitte kohustuste tegur, tuleneks sellest, kui me suudaksime lahendada eriarvamused nõukogus, mitte kõik liik-, nõukogude liikmed, vaid mõned nõukogu liikmed ja parlament ja komisjon on eriarvamusel äh, nende eriinstrumentide puhul maksete tegemisele äh, ülemäärast kõrgemal tasemel või allpool. nagu te teate, selles küsimuses me siiani kokkuleppele pole jõudnud ja me lähtume sellest, et meil on veel aega selle lahendamiseks sest nagu tavaliselt äh, Euroopas me niimoodi venitame seda asja. ja aega meil veel on kahe tuhande üheksateistkümnenda aastani, kui meil enam ei ole aega venitamiseks. me eelistaksime äh, selliseid tõsiseid kaineid arutelusid meie soovitus on maksetasemed tõsta ülemäärast kõrgemale ja lähtudes eelarvestamise loogikast, et maksed järgnevad kohustustele ja kui me nõustume, et kohustused on ülemmääradest kõrgemal, siis oleks väga raske nõustuda sellega, et maksed jäävad nendest allapoole. me teame, et tegemist ei ole tehnilise küsimusega, vaid poliitilise küsimusega ja äh, neid tuleb nüüd arutada. mul küsiti Äh, millest lähtub nõukogu? seda ei ole sugugi raske selgitada. nõukogu on eelistanud läbivaatamist ja mitte muutmist. Äh, kui ma olen käinud ECOFIN-i kohtumistel, siis kõik ministrid ja mitte ainult netomaksjad riigid, kõik ministrid on üles näidanud vähest entusiasmi MFF-i muutmise suhtes, kuid me oleme järeldanud siiski, kui me teeme ettepaneku nii-öelda pehmeks muutmiseks, mille puhul peetakse kinni ettepanekust mitte ületada ülemäärasid, siis tekib ka aruteludeks täiendavaid võimalusi ja me esitame oma argumendid lähtudes nõukoguga toimunud aruteludest ja kõige tähtsam on see, et tegelikkus on selline, et et prioriteetide arv on kasvanud, kuid rahalisi vahendeid pole eraldatud ja need prioriteedid on sageli nõukogu poolt välja pakutud. mis saab määravaks edu või ebaõnnestumise korral, ausalt öeldes see sõltub sellest, millisel määral me suudame nõukogu veenda sellest, et me peame arvestama meie võetud kohustusi ja need on tegelikud ja meie assigneeringud kulukohustuste jaoks peavad olema ka reaalsed. me oleme alati võtnud endale uusi kohustusi ja prioriteete. meil on pikaajaline eelarve, on uks avatud uutele prioriteetidele, kuid uks on suletud vanade prioriteetide väljumisele ja meil on tekkinud äh, sihuke ülerahvastatud maja. ja see omakorda, äh, see mõjutab ka mõlema eelarvepädeva institutsiooni usaldusväärsust. mulle on selge, et, et meil kõigil on veel väga palju vaja tööd teha äh, selleks, et tagada eelarve kulutuste poole usaldusväärsus. me oleme saavutanud head progressi ja me peame jätkama sellel teel. sest ainult sellisel viisil on meil võimalik avatult analüüsida ka eelarve äh, tulude poolt, äh, kuna eesmärk on seatud omavahendite suurendamine me oleme tõsiselt tegelenud omavahendite küsimusega kõrgetasemelises töörühmas, kuhu kuulun mina koos Timmermansi ja volinik Moskovitsiga. me oleme töörühmas jõudnud selge järelduseni. meie planeedil ei ole võimalik suurendada tõelisi omavahendeid, kui me ei suuda tõestada eelarve kulutuste poole peal kvalitatiivset edasiminekut. me ei saa frimoolselt kasutada rahasid lihtsalt. ja me peame tõestama, et me anname tõeliselt aru nendes küsimustes, eriti kodanike ees on avaldatud tõeliselt mured kas me oleme äh, tõsiselt ühtlustanud meie kasutuses olevat manööverdamisruumi meie prioriteetidega ja sellega ma jõuan meie noorte tööhõive algatuse teema juurde. ma hindan kõrgelt seda, mida paljud ütlesid, et üks miljard aastas tagaks selle pidevuse meil on tegelikult kaks miljardit, üks sellest paketist ja üks sotsiaalfondist ja ma tahan rõhutada veel kord, kui Itaalia, Kreeka ja Hispaania on tõeliselt huvitatud noorte tööpuuduse vähendamises, sest üks koma kuus miljardit on nende kasutada. kui me tõesti tahame ühtlustada oma tegevust prioriteetidega, mõista samas, et me ei saa minna ülemmäärade ja kõik need aspektid, mida ma teile tutvustasin, on sellised, mida on võimalik ka seaduslikult vastu võtta. Äh, minu kolleegid volinike kolleegiumist toetasid seda ettepanekut, sest neile tundus, et see on õiglane ettepanek, et ei toimu mingit tagatoas äh, äh, kauplemist ja me püüame välja pakkuda tulemusliku õiglase ettepaneku. ja seetõttu me leiame, et neli koma kuus miljardit peaks olema osa sellest arutelust, kui me räägime sellest, kuhu raha läheb. mis puudutab teisi programme, jah, me oleme soovinud taastada äh, need eelarved, äh, millest me võtsime ennem rahalisi vahendeid EFSI jaoks selle ettepanekuga me oleme püüdnud anda endast parima nendele programmide turgutamiseks, kuid kahjuks meid tabas väga laiaulatuslik rändekriis ja see on survestanud meie eelarvet rohkem kui kunagi varem. ja seetõttu me peame äh, probleemidele silma vaatama ja tegema nii tasakaalukaid otsuseid kui võimalik me tegeleme ka sellega, mis pakkus suurt huvi parlamendile, nimelt et finantsinstrumendid ja Euroopa rahastamise ühistu ei toimi piisavalt hästi. me kasutame osaliselt vahendeid teise EFSA turgutamiseks ja grantide maksmiseks. me lähtume jälle tasakaalustatud ratsionaalsest äh, lähenemisest Äh, nende sammude tegemisel, mida ma kirjeldasin. esitati küsimus selle loodava reservi kohta. kui palju raha, kust, milleks, kui palju raha? meil on juba möödanikust pretsedent, et see on kuskil kolm kuni neli miljardit. Mm, paneme paika selle pii ülemmäära ja vaatame, kuidas siis positsioneeruda selle nulli null kuni nelja miljardi vahel. Äh, küsimus, milleks seda kulutatakse? me peame välja töötama kriisi näitajad. ma ei taha väita, et seda raha me kasutame ainult ühe selle kriisi jaoks. minu õppetund eelmistest aastatest on see, et kriisid ei oota järjekorrast, ei teavita tulekust uksel, ja see reserv saab olema selles puhver rahaks, mida me saame kasutada järgmise kriisi puhul, kui me ei tea, kust ta tuleb, millal ta tuleb, kuid äh, tabab meid. ja praeguse kriisi puhul ma olen õppinud ka seda, et me peame olema võimelised aru andma, milline on meie strateegia rände ja mm, pagulaste küsimuses. ma olen seda varem ka öelnud, me peame tegelikult Euroopas äh, rohkem tunnustama ka iseennast selle rändešoki käsitlemisel. ma ei tea ühtegi piirkonda maailmas, kui ühe, üks koma kaheksa miljonit inimest saabub aasta jooksul sellesse piirkonda ja tekitab suure šoki. kuid järk-järgult ja mõnikord õppides ka oma vigadest, oleme loonud ühtsema sotsiaalkaitsesüsteemi, need riigid ei ole selles tegevuses ennast nendes ka, me oleme aru saanud, et me peame kaitsma oma välispiire, me oleme tunnustanud ja president Juncker on ka seda öelnud, me ei saa peale suruda poliitikat äh, põgenike vastuvõtmisel kõikidele riikidele ühtemoodi, me peame aktsepteerima, et me oleme erinevad ja meie võimekus ja meie kultuurid ja meie parameetrid on erinevad kui me mõistame ka seda, et me peame rohkem tegelema ka rände algpõhjustega ja kui pagulastel ei ole võimalik töötada Jordaanias, siis nad ei jää Jordaaniasse. aga kui me soodustame kaubandust, mis võimaldab pagulaste poolt valmistatud toodetel jõuda meie turgudele, siis Jordaania muuta oma suhtumist seega ka meie oleme palju õppinud ja kohandanud oma tegevust, et välja kujundada sellise süsteemse äh, reageeringuni äh, liidusiseselt kui ka väliselt. seega ma ütlesin kolm koma üheksa miljardit sellele. väga oluliselt rõhutati ka rõh-, seost investeeringute ja töökohtade vahel EFSI ei ole mitte ainult investeeringute jaoks, see on ka töökohtade jaoks ja võib-olla on parem, kui erasektor loob noortele võimalusi, selle asemel, et meie püüame läbi avaliku sektori kaudu neile töökohti luua. seega me peame kaaluma kõiki võimalusi eh, Euroopa seisude probleemide lahendamisel ja see on õige tee ja ei tohi unustada, et need programmid on omavahel ka seotud ja mitte eraldiseisvad. ma nõustun sellega, et Wi-Fi for you, kas see on lihtsalt avaliku raha kasutamine kõikide jaoks, me arutasime seda küsimust ka eh, eelarve koostajatega me jõudsime kokkuleppele, et me püüame harmoneerida seda olukorda, et tagada parem juurdepääs Wi-Fi-le, et Eestist ei kujuneks mitte Wi-Fi eh, kuningriik ja Bulgaaria maapiirkonnad sellised kus, kus kuuskümmend kuni seitsekümmend protsenti elanikest ei, ei oma juurdepääsu digiteenustele seega meie ettepanek on selline ja ma vabandan, kui see jäi valesti kõlama. see ei tähenda vaba juurdepääsu, tasuta juurdepääsu kõigile, sest see oleks vastuolus turupõhimõtetega. meie eh, ettepanek on eh, viiskümmend miljonit pluss seitse, mis mis on seal on, eh, sellise katseprojekti loomiseks, sellise vautšerite süsteemi loomiseks, mis kiirendaks seda protsessi, et meie avalikud kohad saaksid olema selle äh, innovatsioonikeskusteks ja ma loodan, et see ei takerdu vanasse tehnoloogiasse, vaid kasutab ka uudse, uusimat tehnoloogiat. mina ei ole küll asjatundja ja kui teil on selle kohta häid mõtteid, siis need on igati teretulnud. ja nüüd vastuseks Rumeenia kolleegile et loomulikult me peame andma paar äh, intervjuud Bul Bulgaariale, Rumeeniale, ei ole kavatsuski nendelt riikidelt raha ära võtta äh, äh, me oleme aru saanud, et programmid ei liigu nii kiiresti kui võim-, võimalik ja kui peaks. Äh, raha on olemas, ühtegi senti sellest ei kaotata, kuid kulutage seda raha vastutustundlikult. andke mulle mingid arved, mida tasuda sest kui te seda ei tee, siis keegi teine esitab selle küsimuse, nagu härra Novak küsis, maksmata arvete kohta. me oleme suutnud sellega edukalt toime tulla, see väheneb kiiremini, kui me äh, ennustasime, me jälgime. aga kui me ei kiirenda uute programmide elluviimist, siis minu äh, järeltulija äh, seisab silmitsi samasuguse probleemiga, nagu te mainisite, ehk maksmata arvete arvu suurenemisega. Äh, no keegi mind ei, ei usuks, kui me räägiks Brexitist äh, ja selle kohta esitati ka paar küsimust ja minu vastus on, lühiajalises perspektiivis lähendatava ajaperioodi jooksul muutusi ei ole ette näha sest kõik äh, õigused ja kohustused ka need tagasimaksete suhtes äh, Ühendkuningriigile. ja siis me peame ära ootama, mida Ühendkuningriik ütleb, kuhu nad tahavad minna, jõuda, kuidas see mõjutab meie eelarvet, siis toimuvad läbirääkimised ja siis me jõuame sinna, kuhu me jõuame, loodetavasti õigesse kohta, millega ma tahan öelda et ka selles raskes olukorras me saavutame parima tulemuse nii Ühendkuningriigi kui ka Euroopa Liidu jaoks. ma ei tahaks spekuleerida üldse teemal, kas see tähendab vähem raha, sest me ei tea, millise mudeli Ühendkuningriik valib ja kuidas see mõjutab meie eelarvet. kuid ma ütlen talle, et me ei istu käed rüpes me mõtleme sellele, me töötame selle probleemi kallal, kuid tegelikult Ühendkuningriik peab ütlema, et me soovime teha seda ja siis käivituvad läbirääkimised. ma päris kindlasti jätsin vist mõned küsimused vahele. EFC, kas see on läbipaistev või mitte? me ootame huviga hindamise tulemusi, me loodame, et seeläbi me saame üsna palju EFSi kohta teada. me usume, et saadud õppetunnid näitavad, et, et arenenud turumajandusega riigid suudavad kiiremini EFSi võimalusi ära kasutada. selleks on vaja meil korrigeerivaid meetmeid, me oleme juba kasutusele võtnud vähem arenenud piirkondades äh, nõustamisteenuse loomiseks. ja me oleme järgmisel etapil kavandanud kasutusele võtta ka äh, suurema tähelepanu kliimaküsimustele, energiatõhususele, lootes, et just küpsemas arenguetapis äh, me suudame siis tänu EFSile saavutada suurema mõju Euroopa jaoks Äh, sooline võrdõiguslikkus. loomulikult me jätkame nende uuringutega, mida te mainisite, mille abil me püüame kindlaks määrata, äh, kas ka Euroopa eelarvest me suudame saavutada mingisuguse õiglase kasu. Äh, kliimamuutused ja sooline võrdõiguse laiendamine on me oleme praegu kuueteist protsendi juures, eesmärgiks on kakskümmend protsenti, me oleme üsna lähedal oma eesmärgil. me loodame, et selliste programmide Horisont kakskümmend kakskümmend tugevdamine annab äh, suurema tõuke, äh, äh, toob kaasa rohkem taastuvenergia kasutamised, arenduse, teadustegevuse Aafrika kohta. ma arvan, et mida atraktiivsemaks me muudame Aafrika Euroopa investoritele, seda rohkem on meil ka loota. me kaotame oma positsiooni selles maailma osas, ma olen seda näinud oma reisidel, kuid ma arvan, et seda ei ole võimalik saavutada ametliku arenguabi abil. hiinlased on olnud väga tulemuslikult, eh, kui neil on mingi soov, siis nad saavad endale suured lepingud ja meie ettevõtjad on hakanud eh, oma tegevust koomale tõmbama ja seetõttu see tagatise ettepanek ei ole sugugi halb ettepanek. ja lõpetuseks, ma ei ole kindel, et ma kõikidele küsimustele vastasin, kuid ma tahaksin lõpetuseks mainida kahte olulist aspekti. esiteks härra Saarvamaa poolt öeldud me peame tegutsema edu nimel ja edu tähendab, et ka meie ootused peavad olema õigesti määratletud. see omakorda tähendab seda, et et ambitsioon ja põhjendatud realism peavad olema tasakaalus. sest kui me jääme nõukogu toetusest ilma, siis nad äh, näed, ma ei ka eksisin ja punistan, siis nõukogu nõustub ainult läbivaatamisega ja see ei tähenda meie jaoks head. teiseks, lihtsustamine. palun, palun, palun äh, tehke nii, et ainult üks komisjon oleks meie partneriks läbirääkimistel. kui me jagame selle kõikide komisjonide vahel, me alustame küll lihtsalt, kuid jõuame väga keerulisse olukorda. palun. ja me esitame samasuguse palve ka nõukogule. loomulikult kõik arvamused tuleb ära kuulata, kuid selleks peab olema üks kanal, üks aken. suur tänu üles näidatud huvi eest härra esimees, kas ma jätsin mõnele kriitilisele küsimusele vastamata? La, la possibilité võimalus äh, liikmesriikidele, kes ei kasuta ära oma potentsiaali äh, ühtekuuluvusfondide äh, vallas, et kasutada siis ähm, ära neid Ähm, assigneeringuid, mis nendel riikidel on, et neid saaks kasutada näiteks Erasmus, äh, Erasmus plussi puhul ära või Horisont kahe tuhande kahekümne pool. me kindlasti äh, kutsume üles liikmesriike vaadata seda, kuidas nad on kasutanud ühtekuuluvuspoliitika ning samuti ka põllumajanduspoliitika alaseid vahendeid. raha kasutatakse teatud ühtekuuluvuse eesmärgi saavutamiseks, kuid seda on võimalik kasutada näiteks ka teadusuuringute äh, Äh, või siis äh, Euroopa ühendamise rahastu jaoks me peaksime vaatama, kuidas meil oleks võimalik programme ka kombineerida, et saavutada suurem mõju. ja need, kes teist äh, rääkisid järgmisest perioodist, siis praegu juba peaksid, peaks see mõttetöö alguse saama. siin on päris tõsised küsimused, millega me peame tegelema. ja on äh, võimalik edu saavutada ainult siis, kui meil on avatud ja aus mõttevahetus võimalikult vara. ja nüüd väga erakorraliselt äh, härra Fernandes, kol-, pool minutit teile sõna. Äh. see on küsimus, mida äh, proua volinik äh,, ma ei tea, kas ta, kas ta kuulab mind, äh, kuna ma räägin ikkagi prantsuse keeles ma ikka natuke saan aru ka, ütles proua Georgieva. see puudutab äh, ka parlamendi rolli, kas parlament on siis, äh, parlament ju peaks olema ometi partneri rollis, kas see tähendab seda, et äh, me saame kuulda ka head uudist komisjoni poolt ja et EFSI need määrused ja kõik see, kõige selle osas ähm, me saame olla samuti komisjonile partneriks ja proua Krasle on siis äh, siin ise tagatise seadja või? jah, tõepoolest äh, finantsmäärustiku osas, äh, finantsmääruse osas me, kus on kus on see minu mees nii-öelda, Olivier? see on see direktiiv, mis puudutab äh, finantsmäärustiku ülevaatamisega, ta on äh, väga loov inimene äh, ja te, oskab ka kõvasti tööd teha. nii et tema siis vastutab selle eest. nüüd vaatame, mis on selle määruse eesmärgiks ma olen kuskil kuulda saanud, et komisjoni teenistused äh, tulevad välja lisareeglitega ja ma nägin hiljuti ühte dokumenti, mis oli nelisada lehekülge pikk ja erinevate komisjoni teenistuste töötajad peavad seda oma koha äh, täpsusega järgima. kas kaasraportöörid proua härra Olbricht ja proua Tomaa soovivad asja kokku võtta? proua Toma samuti ei soovi sõna. on juba lahkunud. suur tänu teile teie sõnade eest ja loodame, et meil on võimalik ka et äh, Erasmuse vahendid on äh, saadaval, kuid kui me räägime riikide asutustega, siis äh, nad ütlevad, et tegelikult nad saavad rahuldada ainult pooled taotlused, nii et kui me räägime siin kodanike Euroopast, siis mis asi see Euroopa õieti on, enamik noortest vastab just, et Euroopa nende jaoks tähendab Erasmust nii et ära hil-, ärge alahinnake ka seda eelarverida. ja samuti ka Erasmus plussi. aitäh kõigile, aitäh, härra esimees. nüüd aga me jätkame, kuna meil on pikk päevakord. kõige olulisem teema oli muidugi mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamine, aga nüüd annaksin sõna Esteban Gonzalez Ponsile, kes äh, räägib oma raportist äh, globaliseerumisega kohanemise Euroopa Fondi kasutusele võtmise kohta. Gracias, presidente. Le presento, como usted dice, el borrador. aitäh, härra esimees, nagu te just ütlesite, tutvustan ma raporti projekti. Ericssoni äh, äh, jaoks globaliseerumisega kohanemise fondi rakendamist. tuhat viissada viiskümmend kuus inimest on seal töö kaotanud ning komisjon teeb ettepaneku, et me kasutame selle, selle jaoks fondi raha kolm koma üheksa miljonit eurot, mis oleks kuuskümmend protsenti kogukuludest siin ette pandud tegevuste jaoks see summa aitab meil potentsiaalselt toetada üheksasadat töötajat, neil naasta tööturule. pärast sooviavalduse läbivaatamist leidis kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta viiendal septembril komisjon, et tingimused on täidetud selleks, et fondi kasutada ning eraldada sealt mainitud summa. osaliselt või täielikult on teatud tehased Rootsis suletud, seetõttu see sooviavaldus esitatigi, üks tehas suleti täiesti Ericssoni ees on olukord, mis on paljude üle maailma asuvate ettevõtete ees, meil on tegemist kriisiga, majandus aeglustub ning tuleb silmitsi seista suure Aasia poolt tuleneva konkur-, konkurentsiga. kolmas põhjus on veel. ettevõte on vähendanud oma riistvara tootmist ja seda juba viimased kolmkümmend aastat. seega ähm, inimesed, kes töö kaotasid, ei ole just kõige nooremad, neil on ümberõppimisse, ümberõppimine raskem. Rootsi valitsus on samuti eraldanud summasid selle fondi äh, toetamiseks. Ähm, Rootsi tuleb välja mitmete meetmetega vastavalt sellele tegevuskavale. ma ei kavatse siin pikalt rääkida, aga ma tahaksin rõhutada asjaolu, et see fond ei öö, äh, ole mõeldud ettevõtte kohustuste täitmise toetamiseks, mis on seotud kollektiivlepingute ja hüvitistega. võttes arvesse asjaolusid ning äh, seda, et Rootsi äh, taotlus vastab fondi kriteeriumitele leian ma, et meie komisjon peaks heaks kiitma fondi kasutamise siin välja toodud eesmärkidel, et töötajad saaksid sellest kasu võimalikult kiiresti. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kuueteistkümnes september. ja ma ootan teiepoolseid ettepanekuid, aitäh! Merci, monsieur, monsieur le... aitäh, härra raportöör! kas on küsimusi? kui ei ole siis äh, järgmiste äh, sammude ajakava on ka välja toodud härra Gonzales Ponsi poolt. Äh, kui me räägime kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarve teemast, siis ütleksin, et see koosolek, mis pidi algama kell seitseteist, algab kohe pärast meie koosoleku lõppu, nii et ärge siis meelt, meelt heitke. plaanime lõpetada poole kuueks Georgios Krist-, Georgios Kristas äh, räägib äh, Euroopa Solidaarsusfondi kasutusele võtmise toetuse maksmiseks äh, Kreekale pärast Joonia saari tabanud maavärinat. aitäh, härra esimees. nüüd on meil raporti projekt, mille kohaselt võiks Euroopa Solidaarsusfondi kasutada selleks, et anda finantsabi seo-, seoses Kreeka maavärinaga novembris kaks tuhat viisteist ja mis mõjutas kolme Joonia saart. kaks inimest sai kahjuks surma, mitu inimest viga ning kannatas infrastruktuur nendel turistisaartel seega tegemist on meie kriteeriumite kohaselt regionaalse katastroofiga, me peame, peaksime kasutama seda fondi selleks, et aidata seda piirkonda majanduslikus arengus. ette pandud kogusumma on üks koma kuus miljonit eurot. see on väike osa kogusummast, mille peavad regionaalsed ja, ja riiklikud võimud kinni maksma, see on kuuskümmend kuni kuuskümmend viis miljonit eurot kokku. siin ei ole vaja muuta kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarvet selle ettepaneku tõttu või öö, uut muudatuseelarvet kuigi äh, eelarve haldamine on meil väga karm, seega ma teen ettepaneku toetada seda otsust, näitamaks üles solidaarsust kannatanud Kreeka piirkondade vastu, aitäh. aitäh, kas on äh, küsimusi, märkusi? Äh, ei ole. Nonii nüüd püüame siis kiiresti sellega, selle teemaga otsuseni jõuda. nüüd aga läheme hääletuse juurde ja see puudutab ümberpaigutamise taotlusi. Jose Manuel Fernandez, palun. mul ei ole siin üle, ümberpaigutamistega tegemist, ma tahaksin tõstatada küsimuse, küll komisjoni esindajaid ei ole siin, kuid sellest teemast räägin ikka ka komisjon on teinud äh, äh, üheksakümne üheksanda, üheksakümne üheksa miljoni ulatuses äh, ülekandeid uue hädaolukordade mehhanismi AMIF-i suunal ja see jääb kümne protsendi piiresse, kuid see on siiski üks viis parlamendi otsustusõigusest kõrvalehiilimiseks kas te olete nõus üldse selle uue eelarvereaga, mis oli algselt sada miljonit eurot äh, tingimusel, et äh, see ei äh, mõjuta kuidagi ähm, paig-, pagulaste ümber ähm, paigutamist ja samuti Amifi real peaks parlamenti siiski informeerima sellel on äh, eelarvele väga selged äh, tagajärjed ja ka tagajärjed parlamendi prioriteetidele mm, selles osaski, mis puudutab üheksakümmend üheksat miljonit, äh, selles osas samuti peab meid teavitama, sest see võib olla viisiks eelarve muutmiseks kumulatiivselt, ilma et parlamendi eelarve kontrolli läbitakse ja teatud juhtudel on see isegi äh, parlamendi seisukoha vastane kui meil on tegemist äh, kahe iseseisva äh, ülekandega, siis isegi kui parlament vastu on, siis ei saa me midagi teha. nii et seda küsimust me tahtsime tõstatada. ja tahtsin kindlasti öelda seda, et äh, parlament peaks olema teadlik sellistest ülekannetest, isegi kui nad on äh, legaalsed. Äh, parlament on sellest teadlik ja järgmisel komisjoni koosolekul me saame seda ka arutada. Ehm, komisjoni esindajad ei ole enam siin, et vastata teie küsimusele, ütleb esimees ega ka homme nad ei ole seal komi-, komisjoni koosolekul, nii et järelikult läheb see kõik, liigub edasi oktoobrikuusse. nüüd aga härra Töpre, mis puudutab teisi teemasid. kaks ülekannet, nad ei ole väga olulised küll, üks puudut-, üks, ühte taotles Euroopa Kontrollikoda, teist embud-, Euroopa Ombudsman, ühelt poolt ähm, äh, kaheksakümmend äh, tuhat eurot, see puudutab tõlketeenuseid äh, ja ühel varasemal koosolekul ma juba märkisin, et Kontrollikoda äh, soovis sada kakskümmend kuus tuhat eurot sel, samuti sellise ametikoha finantseerimiseks üle kanda, me näeme, et Kontrollikoja tõlkekulud on tõusnud märkimisväärselt ja me peaksime olema teadlikud äh, ka nendest kriteeriumidest, mida eriraportite osas arvesse võetakse. tegemist on siiski märkimisväärse suurenemisega. kas äh, kontrollikoja esindaja, enne kui äh, härra Makas, te sõna saate aitäh, mul ei ole mingit probleemi selle ettepaneku toetamisega. muidugi on äh, tõlked olulised, äh, kuid äh, põhimõttelise küsimusena tahaksin paluda kontrollikoja, küsida kontrollikoja esindajalt. kümme aastat tagasi kontrollikoda koostas raporti, kus öeldi, et Ehm, on institutsioonil vaja tõlketeenuseid, siis võib kasutada teiste institutsioonide tõlketeenuseid ja niimoodi võib kokku hoida üksteist miljonit eurot. ja tahaksin küsida, kas Kontrollikoda on kasutanud seda võimalust? kui neil on ehm, kuhjunud ehm, asju, kas eh, siis ei ole võimalik kasutada teiste institutsioonide tõlketeenust? aitäh pöördun nüüd äh, Euroopa Kontrollikoja esindaja mm, poole, et te saaksite härra Debre ja härra Manga küsimustele vastata. mis puudutab härra Debre küsimust, äh, kontrollikoda äh, meie eelarve põhineb riskianalüüsil ja ka eelnevate aastate ähm, kuludel ja see ähm, võtab arvesse ka parlamendi seisukohta Euroopa Kontrollikoja esimees on äh, aru pidanud äh, ka esimeeste konverentsiga, et äh, näha, millisel kontrollil on erihuvid just sellel teemal. ja parlament pea-, on ka pöördunud väga selgete taotlustega Kontrollikoja äh, poole minevikus. kontrollikoda äh, sellest hetkest, äh, kui ülesanne on, on mingi ülesande vastu võtnud, siis läheb selle eelarve veel kord arutlusele ja hindamisele ja võetakse arvesse ka seda, kas parlamendi arvamusega on arvestatud nüüd aga, mis puudutab äh, seda teiste institutsioonide tõlketeenistuse kasutami-, teenuse kasutamist, jah, kontrollikoda on kasutanud nii äh, nõukogu kui komisjoni tõlketeenuseid, äh, kuid endiselt on välise tõlketeenuse vajadus suur, eriti just äh, väikeste keelte osas äh, meie enda võimalused on piiratud äh, just sellistel, sellistes keeltes, mis ei ole inglise, saksa või prantsuse keel ja kus meil on vaja kiiresti tõlget ähm, kätte saada ja täpselt. aitäh, pöördun nüüd uuesti raportööri poole, aitäh, härra esimees, ma hindan kõrgelt seda vastust, mis äh, kontrollikoja esindaja andis, tõepoolest see on hea, et selline koostöö ka esimeste konverentsi tasandil toimib kontrollikojaga, kui nüüd äh, vastuvõtjaid ei ole, siis äh, selle ümberpaigutamise me kiitsime heaks. nüüd aga ombudsmani teema. Äh, see ülekanne ei tohiks samuti tekitada probleeme siin on tegemist saja kolmekümne kaheksa, saja kolme, kolmekümne üheksa tuhande euroga, see puudutab koolitust informaatika valdkonnas, nii et siis lisavahendid samuti kontori sisseseadmiseks, kuna äh, nende kasutusse, siis ombudsmani kasutusse äh, sai uus hoone, mis on vaja sisustada ja loodan, et selle võime heaks kiita ilma probleemita. kas on vastuväiteid, ütleb esimees ilma mikrofonita. Wir haben ein Gebäude, aber das geht schnell. <laughs> teen kiiresti, loodan. räägime siin Euroopa välisteenistuse majadest Lõuna-Koreas praegusel hetkel on delegatsioon Estornis, seal on probleeme, nad on äh, rentinud kuueteistkümnenda korruse, aga nüüd on seal äh, rohkem inimesi, seega nad peavad rentima ka kaheteistkümnenda korruse. praegusel hetkel käib renoveerimistöö ning äh, kuna rohkem liikmesriike on soovinud ka oma esindust Lõuna-Koreasse, on rohkem kulusid ning seega on vaja lisaraha vanades hoonetes ei ole kulud väga suured, need on väga-väga väikesed, aga kuigi värvatakse uued inimesed siis Tšehhil, Läti ja Horvaatial lisanduvad ka veel, huvi on üles näidanud vist Soome ja Taani. samas hoones. kuna Gerard soovib nüüd koju minna ja ei viitsi mind enam kuulata, siis ja, ja öö, äh, ma kontrollisin kõik kulud üle ning aastas peaks kulud olema kolmsada kolmkümmend kuus tuhat ning kogukulud üleüldse üks koma kuus miljonit aastas. seda öö, raha on meil vaja, seda laiendust on vaja, meil on vaja rohkem ruumi ning see öö, tegelikult kokkuvõttes ei maksa väga palju kui esimehel ei ole midagi selle vastu, siis võiks selle ära kinnitada. on äh, levivad äh, kuulujutud, et te soovite siia lisaajapikendust, äh, kuid mulle tundub, et see on siiski selline ettepanek, mille võib heaks kiita. üks teave veel meie äh, juhiti meie tähelepanu sellele, et nad olid tegelikult arvestanud kolme miljoni euroga, äh, ka ülejäänud äh, summa on väga oluline, loodetavasti nad tulevikus käituvad hoolikamalt. nii, kas on küsimusi? mis nad siis eksisid, kolme miljoniga või? no see on siis äh, päris hästi tasakaalus, arvestades äh, seda, mida, mis maksis nende ruumide rentimine Lõuna-Koreas, siis antud juhul on tegemist ettevõtmisega, millest ei äh, tõuse lisakulusid ja mille võib ka heaks kiita. nii äh, loodan, et kõik on äh, selle raporti ettepaneku poolt, äh, kes on vastu, palun näidake käega. erapooletuid ei ole. võeti ühehäälselt vastu. nüüd äh, rohkem meil punkte päevakorras ei ole, homme kell üheksa kohtume komisjoni koosolekul. aitäh osalemast ja koosolek on lõppenud